el señor presidente. Señorías, ocupen sus asientos. palun võtke istet, kallid kolleegid. ja hakkame kohe hääletamisega ka pihta are... lugupeetud äh, juhataja, kallid kolleegid, lugupeetud juhataja, kallid kolleegid. tänases hääletuste nimekirjas on resolutsiooni ettepanek, millega määratakse ähm, kindlaks tingimused, ähm, millega paber paberijäätmeteks äh, tunnistamisega, me lähtume siin parlamendi kodukorra artiklist kaheksakümmend kaheksa ja meil on vaja kvalifitseeritud häälteenamust ja seetõttu ma leian, et äh, see, selle teema panemine päevakorras hääletuste viimaseks hääletuseks ei ole asjakohane, see peaks olema paigutatud hääletuste nimekirjas pärast Kroote raportit seadusandlike raportite järel. ja ma teen ettepaneku, et resolutsiooni ettepanek, mis käsitleb kriteeriumite kehtestamist, mille täitmisel taaskasutusse võetud paber lakkab olemast jäätmed, too hääletused, selle üle hääletatakse pärast Kroote raportit. tänan, proua Hassi kas kellelgi on midagi proua Hassi ettepaneku vastu, kellelgi ei ole mitte midagi proua Hassi ettepaneku vastu, siis me teeme nii, nagu äh, proua Hassi ettepanek pani. ja nüüd läheme siis edasi äh,, Luigi Berlingel, Philip Glassi raport, õigusraport äh, äh ajavahemikus kaks tuhat neliteist, hääletus on alanud hääletus on lõppenud. Sí, bueno, pero... El informe queda aprobado. Informe Gans sobre... raport on vastu võetud ja läheme edasi. proua Kinga Kelsi raport õiguste ja kodakondsuse programm ajavahemikuks kaks tuhat neliteist, kaks tuhat kakskümmend hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. nüüd siis äh, proua Vinkleri raporti ühepoolsed kaubandussoodustused Moldova suhtes, hääletus on alanud Se cierra votación. Hääletus on lõppenud. raport on vastu võetud. proua Carmen Fraga Esteves, <laughs> Fraga Estevesi soovituse Euroopa Liidu Markovaheline kaubanduslepingu protokoll, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud vastu võetud. Raajutast Steinrocki soovitus, ilokemikaalid tööl kasutamise turvalisust käsitlev konventsioon, hääletus on alanud. kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. ja nüüd äh, Mathieu Houillon raport tulirelvade, nende osade lisaseadiste ja laskemoona ebaseaduslik valmistamine, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud kontrollime seda elektrooniliselt, hääletus on alanud. Was clearly wrong. Se cierra la votación. Hääletus on lõppenud. Vastu võetud. Helmut Scholzi raport Euroopa Liidu ja Hiina vaheline leping. Hääled, kes on poolt? Vastu. Erapooletud. Vastu võetud. Moreira raport keelustab teatavaid kasvuhoone, kasvuhormoone mittesaadevatelt loomadelt pärit veiseliha import, kes on poolt, vastu. teeme seda uuesti. palun tõstke oma käed kõrgemale. Moreira raport veiseliha impordi kohta, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud Jean-Louis Cotigny soovitus Euroopa Liidu ja Cote d'Ivoire'i vaheline kalandusalane partnerlusleping ja kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. Mata Adroveri raport teatavate kalandussaaduste import Kanaari saartele. hääletus on alanud. hääletus on alanud hääletus on lõppenud. vastu võetud. Naranjo Escobari raport. globaliseerumisega kohanemise Euroopa Fondi kasutusele võtmine. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. Nenski raport globaliseerumisega kohanemise Euroopa Fondi kasutusele võtmine. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. Kozlovski raport, sama teema. hääletus on alanud hääletus on lõppenud. vastu võetud. Jegle raport. Euroopa Liidu ja Kanada strateegilise partnerluslepingu üle peetavad läbirääkimised. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. Case Winburni raport pangandussektori väliste asutuste maksevõime taastamise ja kriisilahenduse raamistik. kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. Niibleri raport. Euroopa Liidu kosmosetööstuse poliitika. poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. Del Castillo Vera raport. pilveandmetöötlus, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud Sedoi alapraport. Perekid käsitleb hindamisaruanne, kes on poolt vastu, erapooletud vastu võetud. Rodusti soovitus teisele lugemisele ühine kalanduspoliitika. kõigepealt muudatusettepanek üks, esimene osa, hääletus on alanud hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. teine osa, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. nõukogu seisukoht on vastu võetud Stevensoni raport. kalandus- ja vesiviljelustoodete turu ühine korraldus. muudatusettepanekuid ei ole, nii et äh, nõukogu seisukoht on vastu võetud. Kriitan Arseenise raport süvamere kalavarud ja kalapüük Kirde-Atlandi rahvusvahelises, vahelistes vetes. vaatame siis seda teemat.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 hääletus on lõppenud. vastu võetud. Y votamos la 131. Votos a nüüd sada kolmkümmend üks, kes on poolt? kes on vastu? erapooletuid, kontrolligem selle üle, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud. järgmine langeb siis ära. komisjoni ettepanek nüüd, kes on poolt? kes on vastu, erapooletuid vastu võetud. härra Arsenis, palun. suur tänu, juhataja. võttes aluseks reegli viiskümmend seitse lõike kaks, tahaksin ma, et lõplik hääletus lükatakse edasi seadusandliku akti osas ja suunataks tagasi komisjoni selleks, et alustada läbirääkimisi selleks, et esimesel lugemisel saada kokkuleppele, aitäh. Vamos a votar lo que nos ha propuesto el señor Arsenis. hääletagem härra, äh, härra poolt tehtud pakkumist. palun, proua Fraga. president, oma fraktsiooni nimel paluksin, et me hääletaksime seadusandliku resolutsiooni parlament on ju leppinud kokku peamiste fraktsioonide vahel kokkuleppe ja seda enamus toetavad, nii et ma arvan, et me lõpphääletust ei peaks edasi lükkama. eile rikuti juba kompromissi, aga ma palun, et me hääletaksime ikkagi kompromissi, seda toetati äh, kalanduskomisjonis enamusena ja sellepärast ma palun, nõuan, et see hääletus siiski toimuks. Sí, de todas formas, señora Fraga, de acuerdo. Proua Fraga vastavalt määrustele, mis on ette pandud härra Arsenise poolt, tuleb ka hääletusele panna. kui tahate soovitusega edasi minna või midagi selle vastu öelda, mida härra Arsenis ütles, või taha, või võite hääldada ka tema, hääletada ka tema ettepaneku poolt, aga hääletama peame igal juhul, nii et härra Arsenise ettepaneku hääletamine on nüüd et lükata edasi lõplik hääletus, kes on selle poolt äh, Äh, selle ettepaneku poolt, mille härra Arsenis tegi. kes on vastu? erapooletuid? see on tagasi lükatud, Arsenis ettepanek on tagasi lükatud. nõnda, läheme edasi. kena, kontrollime elektrooniliselt, hääletus algas. hääletus algas hääletus lõppes ikkagi tagasi lükatud härra Arsenis ettepanek. nõnda siis hääletame seadusandliku resolutsiooni, hääletus algas. Se cierra la votación. hääletus lõppes. heaks kiidetud on see seadusandlik Eh, resolutsioon. nüüd läheme edasi Gardini raportiga kodanikukaitsemehhanismi kohta. hääletagem eh, plokina number ühte, kes on poolt, kes on vastu, erapooletuid, heaks kiidetud, vastu võetud. nüüd plokk number kaks langeb ära ja hääletame nüüd komisjoni ettepanekut, kes on poolt, kes on vastu, erapooletuid vastu võetud. nüüd hääletame seadusandliku resolutsiooni projekti, meil on kaks muudatusettepanekut, kõigepealt sada seitse, kes on poolt, erapooletuid vastu võetud ja ja muudatus sada kaheksa on nüüd hääletusel, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud samuti. nüüd hääletame seadusandliku resolutsiooni, see on nimeline hääletus ja algas nüüd. hääletus lõppes. vastu võetud. järgmine on Sanchez Presedo raport elamu kinnisvaraga seotud krediidilepingud. muudatus sada kaheksateist, kes on poolt? kes on vastu, erapooletuid, see on vastu võetud hääletame nüüd komisjoni ettepanekut, kes on poolt, kes vastu, erapooletuid, vastu võetud ja seadusandlik resolutsioon nimelise hääletusena algas nüüd. hääletus lõppes. hääletus lõppes, vastu võetud järgmine on Murphy raport Bangladeshist pärit riisi import. plokina hääletamine, muudatused üks kuni kaksteist, kes on poolt? kes on vastu, erapooletuid, see on vastu võetud. muudatus kolmteist, kes on poolt? kes on vastu? erapoolet, kontrollime selle üle. muudatus kolmteist, hääletagem. elektrooniline kontroll. hääletus lõppes kolmeteistkümnes muudatus võeti vastu. nüüd komisjoni ettepanek, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud ja seadusandlik resolutsioon. ja palun. härra Murphy, palun. suur tänu, härra president. võttes aluseks reegli viiskümmend seitse lõige kahe kodukorrast. pakun välja, et me ei hääletaks praegu seadusandliku resolutsiooni, vaid suunaks selle tagasi äh, komisjoni, võttes aluseks mandaadi selles täiskogul, mis me saime esimeste kolmepoolsete läbirääkimiste kaudu, selleks, et katsuda jõuda esimesel äh, lugemisel kokkuleppele. hääletagem härra Murphy ettepanekut, palun, kes on poolt? kes on vastu? erapooletuid? vastu võetud nüüd siis järgmine raport. Kroote raport. Äh, kasvuhoonegaaside saastekvootide ajastamine. kohe hääletamegi seadusandliku resolutsiooni nimeline hääletus algas nüüd. hääletus lõppes vastu võetud. proua Hassi palve paberiküsimustes jõuab siis nüüd hääletusele kõigepealt hääletame muudatust number kümme, kes on poolt, kes on vastu. me hääletame nüüd resolutsiooni ettepanekut, mis käsitleb kriteeriumide kehtestamist, mille täitmisel taaskasutusse võetud paber hakkab olema jäätmest ja nii edasi, seda hääletame nüüd. kas on arusaadav? proua McInnes. Ah, at last, Mr President I mina tahaksin abistada teid teie töös. kolleegid, see on tagumisel leheküljel meie hääletusnimekirjas, mille üle me hääletame. ma ei ole kindel, kas kõik on asjast aru saanud, see on lihtsalt selleks, et abistada. iga väike abi eh, on teretulnud, proua McInnes, nendel rasketel aegadel. Every, everyone is aware of kõik on nüüd aru saanud, millest me, eh, mida me hakkame hääletama. väga hea Enmienda numero 10. Votos a favor. muudatus number kümme, kes on poolt? kes on vastu? erapooletuid? kontrolligem selle üle. hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud nüüd muudatus üks, kes on poolt? vastu? erapooletuid? kontrolligem ka seda. hääletus algas. hääletus lõppes. päris äh, tihedaks läks siin, aga lükati tagasi see ettepanek muudatus kaks, kes on poolt? kes vastu? erapooletuid tagasi lükatud. muudatus kolm, kes on poolt? vastu? erapooletuid? vastu võetud. muudatus neli, kes on poolt? kes vastu? erapooletuid? vastu võetud kontrollime number nelja üle, hääletus algas. elektrooniline kontroll number neli. hääletus lõppes. tagasi lükatud muudatus viis, kes on poolt? vastu? erapooletuid? kontrollime ka seda. hääletus algas. hääletus lõppes. tagasi lükatud. kuues, kes on poolt? kes vastu? erapooletuid? kontrollime selle ka üle hääletus algas. hääletus lõppes. tagasi lükatud. kaheksas nüüd, muudatus kaheksa, kes on poolt? vabandust, muudatus kaheksa, kes on poolt? number seitse, kes on poolt? kes vastu? kontrollime üle. hääletus algas, number seitse hääletus lõppes. tagasi lükatud. muudatus kaheksa, kes on poolt? kes on vastu? kontrolligem üle. hääletus kaheksa osas algas hääletus lõppes. tagasi lükatud. muudatus üheksa, hääletus alg-, kes on, õieti, kes on poolt? kes on vastu? erapooletuid, kontrolligem ka selle üle. number üheksa, hääletus algas hääletus lõppes see läks läbi. nüüd hääletagem resolutsiooni tervikuna. nimeline hääletus. hääletus algas hääletus lõppes vastu võetud. Formally. Bueno, vamos ahora a interrumpir. Sí, señor Salafranca. Härra Salafranca. suur tänu, härra juhataja ma ei tahtnud hääletust äh, takistada, aga ma tahan juba, olen juba paar korda palunud sõna selleks, et osutada sellele, et minu hääletusmasin Ferberi mas-, äh, raporti puhul ei olnud, ei töötanud, aga ma hääletasin poolt. nüüd katkestame hääletamise selleks, et jätkata piduliku istungiga meie külaline on Mali Vabariigi president ja me jätkame hääletusega kell kaksteist kolmkümmend, suur tänu!